I... kallid sõbrad, ma tahaksin avada töörühma üks, mida nimetatakse kodaniku, kodanikeõiguste ed-, edendamine Euroopa, mis põhineb väärtustel ja õigustel. Äh, ma sain teada, et härra Lopez Aguilar on teel siia, ta on meie raportöör. kõigepealt ma tahaksin tervitada oma kaasjuhatajale Pierre Legue'le. me juhatame seda, juhatame seda sessiooni solidaarselt. kumbki meist teeb lühikese sissejuhatuse ning annab oma seisukohad või vaated sellest teemast, siis me avame arutelu ning sessiooni lõpul meie äh, raportöör teeb kokkuvõtte siis sellest arutelust, mis siin toimus. ning äh, see on meie kava tänaseks pärastlõunaks või õhtupoolikuks, kas on, te olete nõus sellega? ja nüüd annan sõna oma kaasesimehele. suur tänu, Sofi Intvelt. tahaksin öelda, et äh, meie töögrupp tundub minu jaoks olevat väga oluline kui räägitakse Euroopast, siis räägitakse ühisrahast ja majandusest väga sageli, isegi illegaalse immigratsiooni vastasest võitlusest, aga ei räägita väärtustest. aga mina arvan, et Euroopa ikkagi on üles ehitatud väärtustele ja tugineb väärtustele. Euroopa õigustik mida peetakse väga tehnokraatlikuks seaduste kogumiks, mida nimetatakse acquis communautaire, aga just selle kaudu väljendavad kakskümmend seitse liikmesriiki oma ühiseid väärtusi. kodanikega rääkides inimõigustest, väärtustest, Euroopa Inimõiguste kohtust, inimõiguste hartast, mis kehtib vähemalt kahekümne neljas Euroopa Liidu liikmesriigis, näeme, et see on Euroopa kodanikele tähtis teema. ja Stockholmi programm on selles valguses väga positiivne veelgi enam, kui äh, Euroopa Parlament koos rahvusparlamentidega saab rohkem ära teha selles valdkonnas, seetõttu arvan, et on oluline rääkida kodanike õigustest, väärtustest, sest väärtused peavad olema meie arutelu keskmeks äh, Euroopa on rajatud ühistele väärtustele, teistel kontinentidel muide ei ole selliseid väärtusi. sageli kohtun noorte Euroopa kodanikega ja ütlen, et Euroopal on oma väärtused olemas ja üks äh, tingimusi Euroopa Liiduga ühinemiseks muide on surmaõiguse kaotamine, surmanuhtluse kaotamine muide, kõik Euroopa Liidu liikmesriigid on otsustanud kaotada surmanuhtluse, aga sellist äh, otsust ei ole väga paljudes riikides maailmas tehtud, seetõttu tuleks seda põhimõtet ka edendada maailmas ja Sofii, täna juhatame me koos seda koosolekut ning äh, nüüd saame juba ka eh, ettekandjatele sõna anda. ja eh, annan sõna sulle, Sofii. Eh, omalt poolt tahaksin alustuseks öelda, et meil on täna piisavalt materjali arutamiseks, kui kõik äh, nõustuvad ja loodan, et kõik nõustuvad minuga. Euroopa, mis rajaneb väärtustel ja õigustel, see on piisavalt lai äh, temaatika aruteluks, aga ma tahaksin ka natukene provotseeriv olla, sest kuulasin äh, eelneva sessiooni sõnavõtte ja mulle jäi meelde, et Euroopal ei ole midagi öelda väärtuste ja kodanikuõiguste kohta, e, sellepärast et see peab jääma liikmesriikide pädevusse, jäägem pigem e, siseturuliistude ju, juurde, aga mina ei nõustu sellega. Euroopa ei loodud ju ühisturuna, ühisturg oli e, üks vahend, mis aitas Euroopa Liidul oma väärtusi äh, tagada. aga ühiste väärtuste kaitsmine ei ole sugugi lihtne, kui me räägime äh, usuvabadusest, eraelu puutumatusest, äh, võrdsetest võimalustest, äh, sõnavabadusest, vähemuste ja homoseksuaalide õigustest, siis need kõik õigused on omavahel põimunud, nad on tekitanud väga kuumi vaidlusi ka liikmesriikides, aga need läbi nende arvamuste vahetuste oleme jõudnud ühiste väärtusteni. kui me kahekümne esimesel sajandil tahame edasi liikuda, siis me peame kehtestama ühised Euroopa väärtused. võib-olla see kõlab veidi lihtsustatult, aga mm, viie, viimase viiekümne aasta jooksul on Euroopa edasi arenenud tänu diplomaatilistele kõnelustele, see eh, protsess on hästi toiminud, eh, eelarve ja põllumajandus, eh, teemad, kaubandusteemad on väga lihtsad olnud läbirääkimisteks, aga kui on väärtustest vaja rääkida, siis me ei saa ju mingeid kvoote sätestada, et näiteks homoseksuaale ei tohi eh, diskrimineerida ja meediavabadust ei tohi piirata. õiguste küsimus ei ole sugugi lihtne temaatika. aga kui me soovime, et Euroopa Liit maailmas räägiks ühel häälel, kui me soovime ühist julgeoleku- ja välispoliitikat, iseäranis meie valdkonnas, politseitöö, kohtukoostöö, siis ei saa ehm, kujundada näiteks terrorismivastast poliitikat ilma väärtusteta, ei saa eh, justiitskoostööd arendada ilma väärtustele tähelepanu pöör-, pööramata, eh, või näiteks parlamendis ja nõukogus, kus valmistatakse ette raamotsuseid, näiteks raamotsust ksenofoobia ja rassismi kohta, siis kõik olid põhimõtteliselt rassismi vastu. ja kui räägitakse ühistest põhimõtetest, siis on väga hea, aga kui hakatakse neid põhimõtteid praktikas äh, rakendama, siis tekkis üks väga keeruline küsimus holokausti eitamine nimelt holokausti eitamine ei ole mõnedes riikides sugugi lubatud seadusega, see on keelatud, aga teistes riikides peetakse sellist keeldu eh, sõnavabaduse piiramiseks. seega eh, me teame, et on liikmesriike, kes põhivabadusi on rikkunud ja on ja selle peale on öeldud ka, et Euroopa Liidul ei ole midagi, miskit tegemist ühiste väärtustega ja põhivabadustega, siis ma arvan, see ei ole õige, meil on aluslepingud äh,, artiklis kuus on äh, kirjas meie ühised väärtused, me ei taha neid lihtsalt suusoojaks siin üles lugeda, meil on olemas ka artikkel seitse, mis on niisugune instrument, millega saab liikmesriikidelt nõuda, et nad peaksid kinni artiklist kuus. kui te ütlete, et ähm, põhiõigused peavad olema liikmesriikide pädevuses, miks me siis nõuame kandidaatriikidelt li-, äh, põhiõigustest kinnipidamist. mikspärast me nii väga nõuame, et kandidaatriigid tagavad sõnavabaduse ja meediavabaduse kui me olemasolevatelt liikmesriikidelt neid, niisuguste põhimõtete järgimist ei nõua. kui me tahame rohkem kaalu endale maailmas, siis peame tagama, et kõik liikmesriigid hoiaksid nendest põhimõtetest kinni. võib-olla te ei ole minuga nõus siis ja kui ei ole, siis öelge, siis tekib meil ka debatt. härra raportöör, te ei jõudnud päris alguseks kohale, seetõttu me kõnelesime siin sissejuhatuseks veidi ja nüüd võib-olla teie raportöörina mm, võtaksite hiljem siis meie terve arutelu kokku, kas te olete nõus sellega? jaa. ja nüüd on juba esimene sõnavõtusoov saabunud. härra Kalish Richard Kalish, palun. jah, te ütlesite päris õigesti minu nime. Äh, proua eesistuja Kalish on seesama sõna, mis tähistab ka ühte saja tuhande elanikuga Poola linna. mina olengi äh, Poolast pärit äh, ja tahaksin öelda, et härra Le Guier äh, rääkis kahekümne neljast liikmesriigist, kes on ühinenud põhiõiguste hartaga. Poola on üks nendest kolmest riigist, mis ei soovinud seda hartat vastu võtta mina kuulun Poola vasakpoolsesse liitu, me protesteerisime selle vastu, meie tahtsime läbi rääkida Lissaboni lepingut ja alla kirjutada sellele, aga parempoolsed erakonnad olid valitsuses, meil on nüüd eh, kodanikuplatvormi erakond, enne olid õiguse ja õigluse partei kolleegid võimul ja nemad ei soovinud seda hartat vastu võtta. kui me räägime inimõigustest, mida hartas nimetatakse põhiõigusteks, siis Poola, Tšehhi Vabariik ja Suurbritannia on oma kodanikud nagu ebavõrdsesse olukorda jätnud võrreldes eh, teiste Euroopa Liidu kodanikega. näiteks, mida teha siis, kui nende riikide kodanikud soovivad oma õigusi kaitsta? sümboolses mõttes on fakt, et need kolm riiki ei ole nimetatud harta osalised, on tegelikult sümptomaatiline nähtus. kui kodanike Euroopat on vaja üles ehitada ja muide, tänane konverents kannabki seda nime äh, või seda pealkirja, siis tuleb teha kõik selleks, et kõigil kodanikel oleksid ka sarnased õigused ja vabadused, kaasa arvatud äh, eelnimetatud kolm riiki, see tähendab ka Poola puhul. põhiõiguste harta on niisugune platvorm, mis võimaldab äh, liikmesriikide valitsusi mõjutada, et nad tagaksid kodanikuvabadused. Poolas tundub Äh, olevat ametiasutustel ja julgeolekuasutustel palju rohkem võimu kui kodanikel. kui me räägime eraelu puutumatusest, siis Poolas on toimunud ka äh, näiteks ähm, kaitsjad, advokaatide telefonikõnede peale ku-, pealtkuulamist seega peab ütlema, niisugustel sammudel ei ole mingit õigustust ja seetõttu tahaksin raportööri, et ta äh, paneks raport, raportisse, lõppraportisse ka selle probleemi kirja. suur tänu. isiklikult luban, et kui Poola ükskord otsustab ühineda põhiõiguste hartaga, siis mina küll tähistan seda. suur tänu. Really sure how... ma ei ole ausalt öeldes aru saanud, kuidas see kell siin täpselt jookseb omapäi peaasjalikult, nii et äh, järgmisena saab sõna härra Memesan Türgist. proua Memesan, suur tänu võimaluse eest ka sõna saada selles töögrupis, ma tahaksin kõigepealt viidata peatükile, mis puudutab mitmekesisust ja inimõiguste agentuuri sõnavõttu Stockholmi programmi kohta Euro. eurooplased peaksid olema uhked mitmekesisuse üle, see on loovuse allikaks, ühtsused ja mitmekesisus motona peaks olema edendatud rohkem kui seni, see peaks olema positiivne lahendus Euroopa probleemküsimustele. olles Strasbourgi Euroopa Nõukogu liige, tahaksin öelda, et äh, inimkaubitsemine on äh, Stockholmi programmis saanud väärika koha, me tuletaksime taaskord ühendusele meelde, mida me ütlesime oma konventsioonis kaubitsemise vastu, kutsume ühendust üles äh, Kreetaga koostööd tegema, see on ainus organisatsioon, mis on inimkaubitsemise vastu suunatud. me, Euroopa Ühendus peaks Kreeta tegevust mitte dubleerima ja ka meie koordinaatori tööd mitte dubleerima. ma tahaksin liikmesriike kutsuda üles Strasbourgi Euroopa Nõukogu konventsioonile allkirja andma, see puudutab siis lastekaitset seksuaalse kuritarvitamise vastu. kuivõrd sõna on avatud nüüd aruteluks väärtuste ja tehniliste küsimuste üle, olles kandidaatriigi liige, tulen siis Türgist, tahaksin ma öelda, et need need euroopalikud väärtused, nagu seda on inimõigused, üksikisiku õigused, demokraatia, õigusriigi põhimõtted, need on need, mis on meile atraktiivsed kandidaatriikidena ühenduse puhul. Neid väärtused on meie meelest vaja stabiilsuse äh, ja õitsengu tagamiseks, turvalisuse tagamiseks, me tahaksime, et ka meie kodanikud saaksid nendest väärtustest osa, see on kasulik nii Euroopale kui ka Türgile, suur tänu! hästi öeldud, ütleb proua Intvelt. järgmisena härra Boschetto Itaaliast. suur tänu, proua president. lubage mul alustada sellest, et härra Aguilar kes alles paar päeva tagasi külastas Itaalias äh, Roomas asuvat senatit, väärib tervitussõnu. härra Aguilar pidas Roomas väga huvitava kõne ja meie äh, senaatorid kuulasime väga hoolikalt seda, mida ta seal rääkis. ja osad meist äh, on täna siia tulnud just sellepärast, et härra Aguilar oli niivõrd meeldejääv oma sõnades kui meie töögrupp tahab keskenduda nendele ideaalidele ja väärtustele, mis on Euroopa alustaladeks, siis on seatud eesmärk äh, väga raske. sellepärast, et kui me räägime ideaalidest ja väärtustest, siis äh, need kontseptsioonid tuleb omavahel eraldada ning tuleb täpselt määratleda see, kuidas need äh, ideaalid ja väärtused äh, mõjutavad äh, tegelikku maailma. ja tuleb leida konsensus kõikide nende punktide vahel. kui me läheneme nendele asjadele emotsionaalselt, siis jah, võib asjadel nii minna lasta, kuid loogiliselt äh, vaadates siis muidugi tuleb tunnistada seda, et parteipoliitika tõstab pead alati sellistel aruteludel ning erinevad histoori-, äh, ajaloolised ja kultuurilised taustad tulevad mängu. ja sellepärast ongi meiesugune töögrupp äh, tegelikult endale väga raske ülesande seadnud. me peaksime keskenduma konkreetsetele küsimustele, konkreetsetele probleemidele me peaksime sellistest suur, suurtest äh, abstraktsetest kontseptsioonidest minema konkreetsete probleemide juurde äh,. immigratsioonist on siin räägitud väga palju, kuid on äh, näiteks osades liikmesriikides äh, suhteliselt kummaline olukord tekkinud, näiteks nagu Itaalias. Itaalia on sõlminud kokkuleppe Liibüaga ja meie alused teevad teinekord koostööd Liibüa laevadega ja nii meil õnnestub teinekord tagasi saata need laevad, mis peidavad endas äh, Liibüast tulnud põgenikke. see tähendab seda, et nad on juba jõudnud Itaalia territoriaalvetesse ja nad saadetakse tagasi. see on osa õigusest tagasi saata, see õigus on kõikidel riikidel, kõikidel riikidel on õigus kodanikud tagasi saata piiridelt, äh, oma piiridelt, on õigus äh, sissepääs mitte lubada. kui me aga nüüd niimoodi toimime, siis osalt me tagame oma õiguse siis inimesi tagasi saata oma piiridelt ning äh, samas teisalt ei äh, luba me nii-öelda inimestel varjupaika taotleda, sest meie alused, meie laevad kannavad kohustust äh, muidugi abi anda nendele inimestele, enne kui nad tagasi saadetakse kuid neil ei ole õigust äh, nendel inimestel varjupaika või põgeniku staatust taotleda. peaks looma mingisugused sellised vastuvõtukeskused, kus inimestel on siis võimalus äh, varjupaika äh, või põgeniku staatust taotleda. see töö on muidugi tohutu, mis tuleb teha sellistes keskustes, aga see on täiesti võimalik me küll teame, et enamus immigrante muidugi sellistesse keskustesse ei läheks uurima seda, kas neil on asüüliõigus või mitte, eks nad üritavad ikka ebaseaduslikult mõnele laevale pardale saada ja Itaaliasse jõuda. ja vot selliste probleemide puhul tuleks Euroopal sekkuda, proua president. Itaaliale tehakse ettekirjutusi Euroopa poolt, et meie käitumistava on väga halb aga noh, midagi tuleks teha, suur tänu, proua esinaine. suur tänu. proua Bargholz äh, Rootsist, palun. suur tänu. suur tänu, proua esinaine. härra Kaie rääkis noortest inimestest äh, ja minu meelest on väga oluline, et me just nimelt noored kodanikud tõstaksime siin esile sellepärast et äh, nende jaoks ju me põhimõtteliselt seda ühiskonda üles ehitame ja nendele me selle üle anname. ja Rootsis on mulle silma jäänud see, kuidas äh, noored tegutsevad, nemad mõtlevad rohkem sellele, mida Euroopa enda, nende jaoks tähendab, nad ei räägi institutsioonidest, vaid väärtustest ja küsimus, mis tuleb praegu lahti mõtestada, on see, et kui palju me anname vabadust internetis üritades samas, samas siis üksikisiku privaatsust tagada. isikuandmete ja privaatsuse kaitse tuleb kuidagi tasakaalustada selle läbipaistvusega, mida me kogu aeg taga ajame. proua Intvelt äh, tahtis, et me tooksime esile ka äh, nii-öelda vasturääkivusi ja ühest sellisest teemast ma ka räägiksin, inimkaubitsemine. ning eeldused inimkaubitsemisele peituvad ju selles, et äh, prostitutsioon äh, on lubatud ja seksuaalteenuseid on võimalik osta. Stockholmis oli hiljuti väga huvitav inimkaubitsemise prostitutsiooni, prostitutsioonialane konverents, ja sõnavõtud olid teinekord suhteliselt äh, radikaalsed ning ähm, nõuti seda, et toodaks rohkem poliitilisel tasandil esile see, et need kaks asja on omavahel seotud. Rootsis on sellest väga palju räägitud, kuid ka Euroopa Liidus peaks sellele tähelepanu pöörama, et sellest tõesti kujuneks ka arutelu. ja veel üks väga oluline küsimus on kindlasti äh, laste kaitse. ka see on Stockholmi programmis esile toodud. Euroopa Liidul on oma strateegia strateegia, mis äh, keskendub siis laste elutingimustele ning lastevastane vägivald on üks tõsine problemaatika. ma olen olnud ka ise Strasbourgi Euroopa Nõukogu liige ja äh, kui ma olin see liige, me rääkisime sellest, et tuleks tuua sisse äh, euro-, laste nahutamise keelamine et ei tohiks siis lapsi enam füüsiliselt nahutada ja mul on hea meel, et, äh, et nii palju toetust äh, ma, minu ettepanek leidis ja paljudes riikides isegi räägitakse sellest juba. ja nii, nii-öelda ihunuhtluse keeld ongi sisse toodud. ja sellistest asjadest tuleb julgeda rääkida ja ma arvan, et me peaksime Euroopas seda hakkama tegema. suur tänu, järgmisena sõna proua Olson suur tänu esimestele ma olen paljuski eh, sama meelt oma Rootsi kolleegiga seoses näiteks inimkaubitsemise, prostitutsiooni ja muu taolise osas. Rootsis eh, on eh, seksuaalteenuste ostmine kriminaalkaristatav ja ma tõesti loodaksin, et ka teistes riikides äh, see tulevikus selliseks äh, kujuneb, sest see on tegelikult ju ennetav meede. ja Stockholmi programmi vaadates aga äh, ei ole ma väga positiivne selles küsimuses. ei tegeleta ennetamisega, vaid ette on nähtud lihtsalt karistavad meetmed kuid ei ole ette nähtud mitte mingisuguseid vahendeid selleks, kuidas ennetada taolise kuritegevuse vohamist rääkides äh, rahvusvahelisest äh, kuritööst ja, ja koostööst piiriülesel tasandil, siis see asi on tõstetud prioriteediks ning meie Rootsi vasakpoolsete seas oleme ka äh, seda meelt, et see peaks olema prioriteet. väga oluline on see, et need vahendid, mida kasutatakse selles töös, oleksid aga ka toimivad ja tõhusad ja seega on minu meelest suhteliselt märkimisväärne see, et äh, Stockholmi programmis ei räägita absoluutselt äh, sellest, kuidas on seni tehtud otsused äh, olukorda mõjutanud. ja ma ütleks, ütlesin ka juba täiskogu ajal, et pidevalt me teeme mingisuguseid ettepanekuid instrumentide osas, mis on aga juba leidnud kriitikat ja, ja need ettepanekud oma olemuselt ei ole mitte midagi uut inim-, äh, terviklikkus, isiku terviklikkus tuleb tagada kõikjal ja sellele ei tohi seada mitte mingisuguseid piire. räägitud on siin ka ettepanekutest sellest, selle kohta, kuidas äh, liikmesriikide institutsioonid ja Euroopa Liidu institutsioonid avalikustavad äh, isikuandmeid ja, ja üksteisele ja minu meelest see on sellise suure venna riigi väljakujunemine ja äh, tõsine hoop on see õigusriigi põhimõtetele. ja tahaksin veel rääkida inimõigustest. kui seadusandlust äh, luuakse, ma olen öelnud seda ka varem, tuleb kujundada sellised instrumendid, mis äh, väldi-, millega sa, oleks võimalik vältida inimõiguste rikkumisi. üks näide äh, taolise seadusandluse puhul võiks olla äh, homoseksuaalide kaitse, need inimesed, keda diskrimineeritakse, aga miks mitte ka naiste õigus omale kehale seadusandlusesse sisse kirjutada ja nii edasi. suur tänu, ütleb Sofi Intvelt, enne kui saab sõna järgmine kõneleja. tuleksin tagasi selle küsimuse juurde, mille ma esitasin oma esialgses sõnavõtus. väga huvitav äh, on keskenduda kõikidele nendele küsimustele, mida kõnelejad on tõstatanud seni ja esitada küsimus, kuidas selle kõigega tegeleda Euroopa tasandil, milliste väärtuste alusel me peaksime sellele lähenema. väga lihtne on asjades kokku leppida, kui see ei puuduta meid endeid. kuid kui me nüüd peaksime täna siin kokku leppima nende küsimuste osas, mille te olete tõstatanud, need on kõik vasturääkivusi tekitavad ju, ja huvitav oleks ja me peaksimegi jõudma mingisuguste ühtsete poliitikateni ja ühtsete seisukohtadeni nendes küsimustes, huvitav näha, kuidas seda teha. Euroopa Liidus oleme tegelikult juba väga kaugele jõudnud, ju saame üle ka sellest koerasabast, aga huvitav sellegipoolest. järgmisena härra Johannes Hübner, kes esindab äh, siis Austria rahvuskogu. suur tänu. Äh, ma sooviksin äh, rääkida sellest, mida te just mainisite, proua Infeld, nimelt mis puudutab väärtusi. ma näen, et siin ei ole Ähm, vahet tehtud ähm, isikuväärtustel ja üldistel väärtustel, nii et mis puudutab vabadusi väär-, vabaduse väärtusi, nimelt äh, see puudutab siis äh, kodanike äh, kaitset, kodanike eraelu kaitset. minu eelkõneleja rääkis ka sellistest, rääkis ka väärtustest iseenesest, nimelt mis puudutab Äh, vabadust kui väärtust. niipea, kui me aga jõuame väärtuste piiramiseni, nimelt me hakkasime neid äh, väärtusi ähm, äh, rakendama keeldude kaudu, siis me jõuame juba konfliktitsooni. siin räägiti näiteks rassismi, ksenofoobia, homofoobia, seksismi ja seksteenuste osutamise äh, äh, karistamisest. see tähendab aga, et siin on tegu ka, et me äh, piirame inimõigusi sellisel kujul, nagu me neid seni oleme tundnud. ja me peame seda ka tunnistama, sest me oleme siin konflikti tsoonis nimelt, mis puudutab inimõiguste säilitamist ja nende piiramist. ja Stockholmi programmis äh, mainitakse seda samuti ning ma arvan, et see, äh, äh, selle kaudu me kaotame usaldusväärsust oma kodanike silmis. nimelt ma arvan, et Euroopa peab tõmbama piiri, öeldes, et siiani, selle piirini me laseme riikidel endil otsustada nimelt otsustada selles osas, mida nad äh, kriminaliseerivad ja mida nad lubavad või et äh, me ütleme, et ei, et siin me otsustame komisjoni ja parlamentide komis-, äh, parlamentide kaudu, mida kodanikud võivad teha, mida mitte. kui me seda tahame, siis me justkui tõmbame Euroopa Liidu üle sellise religioosse mantli me ei tohi siin äh, õõnestada kodanike õigusi, siin on tegu ikkagi nende äh, piiramisega. mina leian, et me, et me oleme siin nii Euroopa tasandil kui ka riiklikul tasandil äh, praegu keerulisel teel, aga me peame kindlasti selle dilemma üle järele mõtlema. nii, ja proua Flootru, palun, Euroopa Parlamendi nimel saab sõna. Merci uh.... suur tänu ma sooviksin mainida äh, ka seda, mida eelkõneleja rääkis, nimelt väärtused ja õigused. meil on nii väärtuste kui õiguste Euroopa. Te rääkisite väärtustest, õigused on natukene ebameeldiv teema, me peame kinni pidama konventsioonidest ja siin muutub olukord keeruliseks, kui me räägime just konventsioonidest kinnipidamist, kuid mitte ükski põhiõigus ei ole äh, absoluutne, kui me räägime siin usuvabadusest, sõnavabadusest või vabadusest või liikumisvabadusest, nii et need ei ole absoluutsed äh, vabadused. võimalikud äh, piirangud, neid, need peavad olemas olema, kuid need peavad aset leidma äh, sõltumatu organi otsuste alusel siin tuleb arvestada ka inimõiguste konventsiooniga ja samuti ka mm, detsembrikuus jõustuva põhiõiguste hartaga. tulen nüüd tagasi Euroop-, õiguste Euroopa juurde. see, mida me peame üheskoos üles ehitamine, e-, ehitama, on mehhanismid, mis võimaldavad meil läbi viia puuduste mm, objektiivset hindamist sellisel juhul me saame ka nendest äh, puudust, need puudused kõrvaldada. ma usun, et Põhiõiguste Amet on teinud head tööd ja seetõttu me peaksime selle äh, ameti tegevusvaldkonda ka suurendama me peaksime tõsisemalt võtma ka selle ameti soovitusi ja peaksime arutama neid nii nõukogus kui parlamendis kui ka Euroopa Komisjonis. ma arvan, et see oleks juba väga suureks edusammuks ka Euroopa mehhanismide edasiarendamiseks. ja see oleks ka suureks edusammuks meie töös inimõiguste jõustamise osas. on olemas ka erinevaid lähenemisi Ähm, asüüli- ja migratsioonipoliitika osas ma leian, et see, mis on äh, Stockholmi programmis, see ei ole päris õige lähenemine. sest õige lähenemine oleks selline, mida viib, viivad läbi vastavad äh, agentuurid. seeläbi me saaksime astuda vastu ka nendele mehhanismidele, äh, mis puudutavad kõiki riike ja mis on seotud näiteks äh, kliimamuutustega, siin äh, tekib ahelreaktsioon. Kopenhaageni konverents algab kolme nädala pärast ja seal räägitakse kliimamuutustest. ja seda puudutab kolmsada miljonit inimest aastast, tuhanded inimesed surevad kliimamuutuste tõttu. ja need äh, migrandid, kes on äh, meil siin Euroopa liikmesriikides, nemad tegelikult toetavad oma riikide arengut palju paremini kui meie äh, arengustrateegiad nii et ka see on äh, tegelikult vastus vaesusele. me ei tohiks siin mitte üles ehitada uusi tõkkeid, vaid äh, vastupidi, me peaksime üritama äh, toetama, toetada neid migratsioonikanaleid. me ei tohi, ähm, me peame loobuma oma reaktsionä-, reaktsionäärilisest vastusest, sest see ainult tooks meile kohju siiamaani me ei ole olnud väga ranged ja kuna see kell käib omasoodu, siis nüüdseks ma kehtestan, et äh, järg-, kõnelejatel on kolm minutit ning järgmine on siis äh, proua Kukuma Küproselt. lubage mulle alustada, äh, öeldes, et mul on hea meel, et me näeme, et inimõigusi tuleb austada et loomulikult tuleb eh, kaasata ka Küpros, kui seda arutatakse. ma tahaksin ka rõhutada seda, et eh, Lissaboni leppe alusel eh, justiits- ja, ja siseasjade küsimus, sest hakkab arutama komisjon, kes, kes teeb koostööd rahvusparlamentidega, mis tegelevad sama teemaga. kuid ei ole ikka veel mingit üldist poliitilist me peame omama peab olema üle, ülevaade, mis puudutab eh, sisserännet. meil on küsimused, eh, et, et mõned inimesed tahavad äh, saavutada näiteks sellist kindluseuroopat, kuid me peaksime meeles pidama, et sageli see ei ole, äh, ei ole see inimõiguste küsimus, äh, mida, mida rikutakse sisserändajate puhul, kuid me peame mõtlema küs-, selle peale, miks inimesed üldse lahkuvad kodust või vaesus näiteks rahvusparlamentide esindajad peavad olema põhivabaduste kaitsjad, mis puudutab Euroopa inimesi. samuti on oluline, et me mäletaksime, et vabadus, turvalisus ja õiglust ei saa üles ehitada äh, ilma majandusküsimusi lahendamata. vaesus, diskrimineerimine, need on kõik väga olulised küsimused e-, Euroopas ning Euroopa Liidus tuleb nendega võidelda. kui me tahame, et äh, Lissaboni strateegia toimiks, kui me tahame tõsta inimeste elustandardit, need on väga, see on väga oluline kohtumine siin ning ma tahan rõhutada, et äh, tööinimeste probleemid, me peame käima erinevaid teid selleks, et saavutada majanduslik areng. aitäh! aitäh! on õigused ja kohustused Teil on õigus äh, rääkida, kuid teil on kohustus äh, lõpetada oma kõne kolme minutiga. nüüd äh, Belgia esindaja, Joe. kolleegid, on vähemalt kolm võtmepõhimõtet, kus ma tahaksin näha, et Euroopa tootab seda toetusväärtust vabadustele, sõnavabadus ei ole, sellel ei ole mõtet, kui seda ei seota teiste õigustega, õigus tööle, õigus eluasemele, õigus tervishoiuabile. teiste sõnadega, väärikas elu nii professionaalselt kui eraelus. võrdsus on oluline siin, nii et me peame kaitsma iga ühiskonnaliikme õigust tööle isegi see, kuigi see ei ole praegu nii Euroopas. eraettevõtted jagavad siin vastutust, nii nagu ka riigiasutused. riigis, nagu minu riik näiteks, meil on kogemus, kus ettevõtted lähevad teistesse riikidesse, kus sotsiaalkaitse on palju madalam kui meie riigis mina oma äh, grupi nimel olen esitanud äh, Belgia eesistumise jaoks teiseks poolaastaks kahe tuhande kümnendal aastal, et vaadatakse ähm, minimaalset sissetulekutaset äh, Euroopa tasandil, see ei ole küll väga kerge küsimus, kuid see eesmärk on saavutatav, meil on olemas vahendid. tahaksin samuti teile meenutada seda mõtet, mida ma ütlesin ennem töötajate aktiivsete õiguste kaitse nii Euroopas kui ka sisserändajate puhul. põhiõigustele kättesaadavus, ma arvan, et on palju probleeme, mis meie ees seisavad, nii meie hulgas kui siis, kui me kuritegevusega, eriti organiseeritud kuritegevusega võitleme. ma usun, et meie kodanikud usuvad Euroopasse, kui Euroopa teeb õiged valikud ning teeb rohkem, kui lihtsalt võtab vastu direktiiv, nagu näiteks Bolkesteini direktiiv eh, või siis postituru liberaliseerimise direktiiv. Need on valdkonnad, kus mina tahaksin, et te mõtleksite selle peale ning ma tahaksin, kus Euroopa põhimõtetega tegeldaks. aitäh. Eh, Lord McLennan on järgmine kõneleja. sõna on teil ajas, kus me elame, julgustavad valitsusi tegema koostööd piiriüleselt. et hõlbustada ning kindlustada, et kuritegevusega võideldakse tõhusalt ning me oleme kuulnud sellest rohkem eh, rääkides terrorismi, eh, terrorismist. me kuuleme palju vähem seda, et tuleb kodanike õigusi kaitsta. ja eriti äh, informatsioonivahetusest äh, sõltuv kaitse, mida on julgust-, mis äh, on seotud korrakaitsega. min-, mul on avaldanud muljet äh, raport, mis ma olen saanud enne, enne seda raportit, enne seda kohtumist, vabandust, see on siis raport eh, andmekaitsest ning see on kokkuvõte tema suveraportist. Eh, rääkides, mis räägib andmekaitsest ja informatsioonist. ma arvan, et on oluline, et eh, praegu, kui Stockholmi programmi arutatakse ning kui nõukogu kohtumine on päevakorras, siis et me rõhutaksime andmekaitse põhimõtte olulisust, mis peab olema selgesõnaliselt inkorporeeritud igasse seadusesse, mis on kuritegevuse vastase kaitsega eh, seotud. kahe tuhande kaheksanda aasta juunis otsustas nõukogu piirilises koostöös, kuid eh, mina olen ühest nendest riikidest, kus on eh, üsna vähe selleks tehtud. on oluline näiteks tunnustada või tunnistada kriitikat mis nimetas kom-, komisjoni avalduses, mis nimetas informatsioonimudeli osana ühte olulist valdkonda. kui me informatsioonisüsteemi üles ehitame, siis me peame mõtlema põhimõtete peale ning ma loodan, et need põhimõtted on midagi, mida Euroopa Parlament äh, Äh, võtab väga tõsiselt ning äh, mõtleb selle peale, kui Lissaboni lepet äh, siis rakendatakse. siis on Poolast, palun. proua koosoleku juhataja, aitäh Äh, ma tahaksin ühele teemale keskenduda, mul on väga hea meel, et sellest täna räägitakse ja räägiti, sest kahjuks minu pettumuseks eelmistel kohtumisel, kui rääkida, kui me oleme töötanud Euroopa põhiseadusest ja Lissaboni leppest, äh, ei arutatud äh, väärtusi väga laialdaselt. kui me peame mõtlema väärtuste ja seaduste vahelisest seosest, välju, väärtused on õiguse ja seaduse aluseks, sest seadus on selleks, et väärtusi kaitsta ähm,. ei, ei viidatud äh, ei viidatud äh, kristlikele väärtustele, aga need on põhi, need on äh, ühinenud Euroopa aluseks. täna seisab meie ees tõsine probleem mis on inimõiguste baasiks, mida me tahame kaitsta. sest kui see ei, kui see ei ole transcendentaalsetel e-, väärtustel, siis, siis mis on hä hääletustulemused olnud? me ole-, kas on hääletustulemus, me oleme jõudnud ka ja saavutanud ka mitmed negatiivsed seadused hääletustulemusena äh, mille pärast me oleme pidanud häbi tundma hiljem. rahvusvahelised kohtud otsivad mõnikord lahendusi, mis mõnikord ei ole väga õnnestunud, seetõttu on Poolal teatud reservatsioonid äh, rääkides põhiõiguste hartast, see on väga suurepärane asi. me peaksime olema õnnelikud, et Euroopa Liidul on sellised kõrged ambitsioonid kuid eh, vi-, hiljutised Strasbourgi kohtuotsused eh, näitavad midagi muud. Poola kardab eh, sellist, selliste imelike õiguste loomist, näiteks homoseksuaalsete paaride lapsendamisõigus baasid, baasalustala, see on see, mis peab andma meile edasise suuna inimõiguste arengus Euroopas. ma arvan, et me peaksime mõtlema ja vaatama ka mõnikord minevikku selleks, et leida head lahendust tulevikuks. enne enne kui ma annan sõna järgmisele kõnelejale, siis ma sooviksin rõhutada seda, et Euroopa tuumikväärtused on usuvabadus. ja südametunnistusvabadus. niisiis, usuvabadus ja südametunnistusvabadus, need on need väärtused, mida mina nii, eh, mida liberaaldemokraatina eh, kaitsen, kuid millega ma ei ole nõus, härra, on see, et eh, religioonil oleks justkui siin väärtuste osas monopol, sellepärast et need inimesed, kes ei ole usklikud, neil on ikkagi kõrge moraal ja seetõttu ma austan äh, mitmekesisuse Euroopat, ma austan ka äh, südametunnistuse vabadust. ja seetõttu, et meie põhiseaduse äh, või siis Lissaboni lepingus ei ole viidet Jumalale, ma leian, et see on väga hea, sest vastane lahendus välistaks väga paljud eurooplased ja nüüd saab sõna meie Austria esindaja kolleeg Šennak suur tänu, proua Sinaine, ma tänan just äh, teie viimaste sõnade eest, sellepärast ma leian, et see oli väga õige sõnavõtt õigel hetkel. see ongi see huvitav asi, et, et inim, inimõigused on meil olnud juba äh, aastasadu äh, me nägime, kuidas need sündisid Ameerika Ühendriikides me oleme näinud, kuidas me oleme vedas arendanud naiste õigusi, töötajate, tööandjate õigusi. kõik need õigused on arenenud ajas. praegune oht seisneb selles, et me soovime küll kodanikke kaitsta, kuid eh, samas me nagu George Orwelli teostes tegelikult piirame nende vabadusi. ja kui me soovime, et me, kui me soovime võidelda terrorismi vastu või kuritegevuse vastu soovime võidelda, siis kas me mitte ei lasegi neil võita sellega, et me oma liberaalset õiguskorraldust tükk tükilt äh, vähendame ja sellega tegelikult võidavad need, kelle vastu me soovime võidelda. seetõttu ongi see praegune aeg väga põnev. ja siin ongi tegu nende põhiõigustega, mille jaoks meil on olemas ka inimõiguste kohus, näiteks homofoobia, ksenofoobia, rassism, surmanuhtlus, see on kõik põlu all Euroopa Liidus. ning just siin me peaksime Stockholmi programmi raames olema ettevaatlikud, ettevaatlikud oma tegudes. me peame olema ettevaatlikud seal, kus me soovime öelda, toetada põhiõigused, põhiõigused peavad olema tagatud kõikidele Euroopa kodanikele, aga me soovime siin teha erinevusi äh, äh, nende kodanike vahel, kellele me põhiõigusi võimaldame ja nende kodanike vahel, kes siis meil, äh, meie riikides elavad. nii et seetõttu ma leian, et Stockholmi programmis on puudusi ja äh, neid puudusi tuleks äh, reformida. ja juba äh, rahvamajanduslikust vaat-, vaatevinklist vaadatuna on kummaline, et siin on inimesi, kes ei ole legaalsed, kuid me oleme neile andnud hariduse, me oleme neisse investeerinud. ja nüüd me saadame nad riigist välja see ei ole mitte enam ainult inimlik tragöödia, vaid see on ka majanduslik tragöödia. ja oluline ei ole mitte see, et, et Euroopa Liidu piiridel oleks, oleksid tagatud inimõigused, vaid me peame tegelema ka äh, Schengeni äh, äh, Schengeni lepingus äh, sätestatuga, et me selliseid tragöödiaid saaksime vältida. suur tänu. ja nüüd saab sõna proua äh, Wertmann. suur tänu. ma äh, toetaksin oma eelkõnelejaid paljudes punktides, minu jaoks on eriti olulised laste õigused. oma koduriigi lehest sain ma täna teada, et mõista alles nüüd, kakskümmend aastat hiljem, on laste õigused ka põhiseadusesse kaasatud, seni on nad olnud seal mainitud vaid ääremärkusena. ma sooviksin, et kui põhiõiguste harta jõustub, et selle kaudu kaitstakse ka kõige nõrgemate elanikurühmade õigusi, nimelt laste õigusi. ja seetõttu ma sooviksin puudutada veel ühte punkti, naisi, eh, naiste eh, õigused. ma ei ole küll feminist, aga kui naine sama töö eest saab eh, vähem töötasu, tihtipeale kakskümmend kaheksa protsenti vähem kui mehed, siis ma küsiksin küll, et mis aegades me elame ja, ja mida me räägime siin inimõigustest ja põhiõiguste hardast minu jaoks on oluline see, et me saaksime need seadusaktid tõesti rakendada ja seda soovitavalt juba selle ametiperioodi jooksul, suur tänu! suur tänu! ma nõustun täielikult teie sõnadega ja enne kui ma arvan, et proua Alson juba sai sõna ma sooviksin tõstata ühe eh, teema koos eh, teiega, sest meie valitsused valmistavad ette praegu kandidaatide esitamist eh, Euroopa Liidu tippametikohtadele. niisiis nõukogu president, komisjoni president on juba nimetatud ja nimetatakse peatselt e, ka kõrge välisesindaja kohale inimene. ma arvan, et me saame e, palju paremini tegelikult töötada, sest me, ma arvan, et ka parlament e, saaks siin oma hääletamisega väljendada meie arvamust, sellepärast et siin on tippkoht, tippkohtadel on liiga vähe naisi Nendel kolmele kohale ei ole praegu pakutud ühtegi naiskandidaati. ja komisjoni volinikena ainult kolm naist. ja nüüd proua Olson. ma küll juba võtsin sõna jah, te saate ikkagi veel kord äh, rääkida, ütleb proua äh, esinaine aga võt-, eh, tehke nüüd lühidalt, palun. jah, sellisel juhul ma loobun oma sõnavõtust. Te võite sõna võtta, kuid arvestage sellega, et teised tahavad ka sõna saada, nii et laske käia. ja ma luban, proua esinaine, et ma siis pärast seda enam ei võta sõna me rääkisime inimõigustest ja ma kuulasin siin ka proua Kokuma, äh, Küprose ja Belgia esindaja sõnavõtte, need olid väga head sõnavõtud äh, ja siin mainiti, et ka äh, töövõtjate laste õigusi tuleb kaitsta. ma sooviksin tagasi tulla selle juurde, mis puudutab varjupaika õigust. minu parlamendis, minu valitsuses oleme me kuulnud väga palju kriitikat siin on ka üks naine, kes on äh, väga häid arvamusi selle kohta väljendanud. me räägime siin sellest, äh, kuidas me äh, soovime vältida kliimamuutuse vaesuse tagajärgi. kuid tuleb öelda, et seni me oleme väga vähe suutnud ära teha oma poliitikate kaudu ettevõtted äh, suruvad läbi oma poliitikaid, Dublini järeldused viivad selleni, et äh, sisseränne Euroopasse on praktiliselt äh, võima, võimatu ja Frontex peab, seab inimesed praktiliselt surve alla ja muudab Euroopas varjupaiga taotlemise veelgi keerulisemaks. no seda ma tahtsin veel mainida, suur tänu proua Stressel Mühlbacher. lugupeetud daamid ja härrad. ka mina tervitan seda algatust, et Euroopa peaks olema turvalisuse ja inimõiguste ala, kuid eelkõige me peaksime tagama äh, kodanike turvalisuse ja õigused. mina olen Austria parlamendi üks nooremaid liikmeid, seetõttu mul on väga hea meel, et me oleme siin arutelu raames puudutanud ka laste ja noorte õigusi ning tõesti, mul on väga kahju, et laste õigused on alles nüüd põhiseadusesse kaasatud. me peame äh, laste ja noorte õigused nüüd Euroopa ruumis ka rakendama, sest ka neil on õigused lapsed ja äh, noored on meie tulevik, see ei tohiks jääda ainult äh, lööklauseks, vaid see peaks ka tõelisuseks saama. Stockholmi programmi kohta. kuidas anda kodanikele äh, õigusi ilma neid piiramata ja see, selles osas ma sooviksin kritiseerida äh, Stockholmi programmi mõnes osas, nimelt mis puudutab andmekaitset. eriti kui arvestada siin uute tehnoloogiatega. ma tervitan küll seda, et äh, toimub liikmesriikide vaheline infovahetus selleks, et äh, tugevdada turvalisust, kuid siin on tegu ka kontrollmeetmetega, sest kodanikele tuleb anda mm, teadmine, kaitsetunne, et nende õigused on kaitstud. ja neid tuleb ka äh, andmete kuritarvitamise eest kaitsta. suur tänu! härra Sevtsik proua Intveld vabandab, kuivõrd tal ei ole enam kõnelejate nimekirja ees suur tänu, esimehed, et sain sõna, tahaksin paari sõnaga kommenteerida tänaseid aru-, kommenteerida tänaseid arutelusid. me kaldume praegu natukene ületama äh, Stockholmi programmi mõõdet, nimelt räägitakse igasuguste õiguste tugevdamisest, näiteks räägiti ka õigusest tööle juba äh,, ausalt öeldes mina olen oma elu peaasjalikult ära elanud äh, riigis, kus äh, õigus tööle tähendas äh, kohustust töötada ja nüüd peaksime me tegelikult keskenduma hoopis konkurentsivõimele. sotsialismi ajal sellistele asjadele üldse ei mõelda ja mõeldud ning see oli tõsine hoop konkurentsivõimele. ja ma hoiataksin teid selle eest, oluline on see, et vaba konkurents tagatakse, vabad valikud tagataks, mida saaks äh, tagada kõikide töökohtade puhul ja et me ise oleksime ka konkureerivate, konkureerimas õigetele ametikohtadele. minu jaoks on kõige suurem väärtus vabadus. ja vabadus oli ju ka Euroopa seadusandluse endine kolmas sammas, kuid vabadus tähendab ka vabadust valida. sest ainult nii saame me olla tõesti konkurentsivõimelised. see on ainult vii-, ainus viis, kuidas tagada meie majanduste stabiilsus meil on vaja sellist süsteemi, mis on kõige inimlikum nende suhtes, kes peavad tööd tegema, mitte nende suhtes, kes on laisad, vaid need, kellel on vaja tööd teha, vot seda tähendab solidaarsus. solidaarsus ei tähenda igasuguste sotsiaalsete ähm, väljamõeldiste toetamist. Äh, suur tänu ja nüüd äh, härra Levras Kreekast suur tänu! ma sooviksin märkida seda, et äh, arutelu väärtuste üle on väga teretulnud, aga me vajame rohkem meetmeid, me peaksime rohkem arutama konkreetsete meetmete üle. me peame rääkima nendest meetmetest, mille eesmärgiks on äh, nii-öelda meie hallis tsoonis elavate inimeste äh, kaitset. oluline on see, et me teaksime, et Euroopas on neid eh, rühmi, kes on silmitsi tõeliste raskustegi, neil ei ole juurdepääsu meie süsteemile, meie justiitssüsteemile näiteks. näiteks minu koduriigis. minu koduriigis peaks algama kohtuprotsess ja see puudutab eh, laste seksuaalset kuritarvitamist. tegu on protsessiga, kus eh, on kohtusse kaevatud lapsevanemad. samaaegselt aga isikutele ei tagata juurdepääsu äh, meie õigussüsteemile. sest meie ühiskondades on olemas ka neid inimrühmi, kes ei saa neid õigusi kasutada ja on meie e, riikides ka sotsiaalselt tõrjutuid, neil ei ole lihtsalt majanduslikke e, finantsvõimalusi selleks, et saada tõesti toetust meie justiitssüsteemist, ka sel-, sellised inimesed vajavad kaitset. on ka e, indikaatoreid, mida kasutatakse meie justiitssüsteemi töötamise mõõtmiseks ning me peaksime nendele indikaatoritele rajanevalt ka vaatama, kuidas meie justiitssüsteem täpselt töötab. Euroopa Liidus ja Euroopa Liidu ähm, õigusvaldkonnas on ka neid võimalusi, et kaitsta erinevate liikmesriikide kodanikke, kes on ähm, sotsiaalselt või majanduslikult tõrjutud näiteks mõn-, kodanik, kes elab teises liikmesriigis, peab saama võimalusi äh, selleks, et äh, saada juurdepääs justiitssüsteemile, isegi siis, kui ta näiteks ei oska keelt, sellepärast et sellistel põhjustel inimesi võidakse väga lihtsalt äh, kuritarvitada. meie süsteem saab töötada tõhusamalt. eriti, kui arvestada siin Äh, erinevate rühmituste õiguste kaitset. suur tänu! suur tänu! just sellistest asjadest me järjest rohkem ju räägimegi Lissaboni lepingu alusel, loodetavasti õnnestub äh, ka kiirem edasiminek, edasiminek saavutada. proua Bargholz, äh, meie eelviimane kõneleja suur tänu, proua president, ka mina räägin teist korda. suur tänu, et ma sõna sain. siin esitati üks küsimus väärtuste kohta. liberaali ja feministina võtan ma sõna. kuivõrd on Rootsi eesistumisaeg, siis on täiesti loomulik, et me Rootsi saadikutele anname kaks korda sõna. no aitäh, aitäh, ütleb kõneleja lubage siis tänada seda, et äh, selle eest, et proua esinaine tõstatas äh, küsimuse. see on äh, väga oluline terve Euroopa Liidu tuleviku jaoks, et oleks kaasatud poliitikasse nii palju mehi kui ka naisi. naiste osakaalu tuleb suurendada, tuleb suurendada nende osa poliitilises töös ja sellepärast me peamegi tagama selle, et liikmesriigid toetaksid naiste osalemist et mitte ainult läbi selle, et meid oleks täpselt pooleks kõikides institutsioonides, vaid pooleks oleks jagatud kõrged ametikohad, kuid oluline on see, et naised osaleksid sellistel ametikohtadel, kus nendel on ka mingisugune tähendus. ja Stockholmi programm äh, osa seda temaatikat äh, ka puudutab, nimelt äh, naiste vastu suunatud vägivald, mida teha selleks, et seda ennetada ja vältida, ma tean, et sellest on räägitud Euroopa Liidu tasandil ja naiste jaoks on see väga oluline teema kui me oleme rääkinud äh, vägivalla ohvritega, siis naised peavad teadma, et neid ei jäeta üksi, et ühiskond toetab neid ja et nad aidatakse välja sellest raskest olukorrast, kuhu nad on sattunud. ja veel üks mõte keegi rääkis sellest, kui oluline on kristlike väärtuste peegeldamine meie sõnavõttudes. kuid on ju ka selliseid öö, usundeid maailmas, kus naiste õigused öö, lähevad täiesti vastuollu religioossete õigustega. nii et me peaksime tagama selle, et naiste õigused oleksid siiski kristlikest õigustest natukene kõrgemal mis on täiesti selge, on see, et naiste võrdõiguslikkus on äh, ülioluline. ja mul on väga hea meel, et Hispaania eesistuja on otsustanud sellest teha ühe oma prioriteedi. ning äh, ma eeldan, et see läheb äh, kokku sellega, mida te tahtsite öelda. ja lõpetame oma kõnelejate vooru Andrei Grzyšibiga meie Poola kolleeg. suur tänu, äh, proua esinaine ja härra esimees, ma tahaksin pöörduda oma kolleegide poole, kellega alles hiljuti siin koostööd tegin. tahan tänada Rootsi eesistujat selle äh, programmi esitamise ajastuse eest ja programmi eest väga hea meel, et sellega on üldse tegelema hakatud, see on kahe eelneva programmi jätkuprogrammiks, kujuneb see uueks peatükiks äh, selles raamatus, kuid ärgem unustagem seda, mida peetakse osaliselt progressiks ka selle programmi puhul on tegelikult äh, teiselt poolt vaadates piirangute seadmine, kui me tahame sisejulgeolekut tagada, siis muidugi tuleb kõigepealt sisejulgeoleku instrumendid võtta kasutusse, mis otseselt meie kodanikke hakkavad piirama. terrorioht, terroriohtude korral ja kui äh, need on igapäevased, siis äh, tähendab see igapäevaseid piiranguid, kas biomeetrilised passid, kas see on midagi head või on see piirang. Äh, kodanikuõiguste poolt vaadates on see tegemist vabaduse piiramisega. aga siis ja julgeoleku vaatevinklist muidugi on tegemist edusammuga. arendades välja teatud õigused, ei tohiks me peale suruda piiranguid mujal rändeküsimused. räägitakse sellest, et tuleks üles ehitada äh, ühtne ühenduse õigustik selles küsimuses. ja et äh, ehitame üles ühtlasi ka turvalist Euroopat. kui me rännet ei kontrolli, siis võib tulemuseks olla ma ei teagi, mis. me ju teame, kui raske on praegu olukord äh, Lõuna-Euroopas, kui raske on kogu seda protsessi hallata, mitte selle vastu võidelda, vaid hallata rännet kõige parem oleks muidugi selline lahendus, et äh, rände päritolu riikides äh, toimuks teatav paranemine. et nendes riikides, kus inimesed on sunnitud põgenema kas siis kliimaküsimuste pärast või on muud ohud, neil ei ole toitu või juua või on sõjaolukord ja nii edasi, et probleemid seal lahendatakse ära ja siis meil ei olekski enam probleemi. konfliktid, veel üks probleem, pööraksin meie tähelepanu sellele, et meil on teatud naabreid Euroopal. Poola nimelt piirdub äh, nende riikidega, kes teavad väga hästi, kuidas Schengen toimib. osalt äh, Poolas siis kehtib Schengeni seadusandlus, meie jaoks on lihtsam äh, Euroopas liikuda, kuid meie idanaabrid, valgevenelased, ukrainlased ja venelased ütlevad, et ehitate siin müüri, tegemist on uue raudse eesriidega. nii et meie jaoks on siis nüüd ülesanne luua võimalus ähm, käia Euroopas, äh, omada ka Euroopa perspektiivi, et on inimlikud tingimused piiri ületamisel tagatud. ja muidugi peame samas siis piirama ohte iseenda turvalisusele. vot need ongi need põhimõttelised probleemid, millega me oleme silmitsi. Euroopa Liidus räägitakse tihti asjadest, mis tunduvad olevat äh, olulised meile siin Euroopas aga me ei ole ju isoleeritud. meie, meie poole püüdlevad teised, kes meist on väljaspool ja Euroopa Liit peab nendele lähedal seisma, aitäh. Cinque Barzo ütleb härra esimees ehk suur tänu. ja nüüd sõna meie raportöörile, härra Lopez Aguilarile, kes siis vastab nendele märkustele, mis on tehtud ja võib-olla võtab asja kuidagi ka kokku. suur tänu, suur tänu. härra äh, esimees, esinaine, suur tänu kõikidele rahvusparlamentidele, Euroopa Parlamendi saadikutele, kes sõna võtsid äh, raport äh,, arutelu jooksul, see arutelu oli väga kasulik mõistagi taolistel puhkudel, selliste debattide puhul teatud võtmepunktid alati kerkivad esile ja kerkivad siis kõikides sõnavõttudes. meil on siin õigluse, vabaduse, solidaarsuse, vendluse, õiguse, pluralismi telg välja kujunenud. Need on vabaduste põhiväärtused ning on kogu meie vabadusel, turvalisel ja õigusel põhineva ala alustaladeks. Nad on alusväärtused äh, siin täpselt samamoodi, nagu nad on ka põhiseaduslike aspektide äh, toestuste aladeks olnud terve Euroopa Liidu ajaloo jooksul täna minu meelest üritab leida Euroopa uut ühist nimetajat kõikide nende põhiseaduslike traditsioonide puhul, kuid tegemist ei ole mitte millegi põhiseaduslike süsteemide asendussüsteemiga. ega liikmesriigid oma põhiseadustega ei kao mitte kuhugi. ei tühistata Euroopa Liidu põhiseadusliku dimensiooniga liikmesriikide põhiseaduslikku ülesehitust liikmesriikide põhiseadus ja õiguskorraldus ja tingimused, mis on seatud ühes või teises liikmesriigis, jäävad alles. Euroopa oma tegevusega lihtsalt suurendab kaitsetasandite arvu. see kõik peaks olema kasulik meile kodanikena ja sellepärast ma arvan, et on ülioluline ja ka vältimatu, et mitmed viited vabadustele ning sellele, kuidas vabadust teinekord erinevalt tõlgendatakse erinevates põhiseaduslikes süsteemides, sama puudutab võrdlus, võrdsuse küsimusi, ka see on erinevalt tõlgendatud. Need kõik tuleb kokku koondada Euroopa Liidus, sama ka õigussüsteemide puhul. see kõik tuli väga selgelt välja täna pärastlõunal öeldus. kuid kõnelejad teinekord olid suhteliselt erinevatel arvamustel, kuid ärgem unustagem seda, et kümme aastat on mööda läinud sellest, kui hakati rääkima Euroopa Liidu reformimisest. meil on läinud kümme aastat oma ambitsioonide määratlemiseks ja uue mõõtme väljaehitamiseks ja see hakkab nüüd ka kuju võtma. see on tõlgendatud Lissaboni lepingusse, see nüüd jõustub ja nüüd on aeg alustada uut peatükki hakata liikuma edasi sellest ühisest nimetajast, minna kaugemale nendest ühtsetest väärtustest, me ei äh, võtta kellelgi ära õigusi, mis kaasnevad Euroopa Liidu riigi kodakondsusega. tegemist on lihtsalt Euroopa tasandil siis äh, toestava tööga nende õiguste puhul, need õigused tõstetakse uuele tasandile, uus äh, uus seaduslik ühendus, uued garantiid kümme aastat arutelusid äh, on koondunud siis Lissaboni lepingu põhiõiguste hartasse põhimõtteliselt. Äh, oli neid, kes ütlesid, et liikumisriikide tasandil on teatavat vastuolu olnud põhiõiguste harta äh, ülevõtmiseks liikmesriikide seadusandlusesse, kuid tõsiasi on see, et see on Lissaboni lepingu lahutamatu osa. see on üks kolmest põhielemendist, mis Lissaboni lepingu öö, moodustavad tegemist on siis Euroopa Liidu aluslepingu ja põhiõiguste harta ja institutsioonide vahelise kokkuleppe sulamiga. me muidugi saame aru, mida liikmesriigid mõtlevad oma reservatsioone esitades, kuid põhiõiguste harta koondab endas vähemalt äh, mingisuguse platvormi, mingisugused miinimumeetilise tasandi, mis peaks siis äh, asjad tegema lihtsamaks ja ka paremaks meie kodanikele ja ma olen täiesti veendunud, et see kõik kindlasti sünnitab midagi väärtuslikku. põhiõiguste harta on tulvil äh, lootust meie kodanike jaoks ja loodetavasti toob see kaasa äh, positiivsete meeleolude laviini Euroopas. ja et kodanikud on positiivsed selles osas, mis puudutab Euroopa Liitu ja nad ise on väga rahul sellega, et nende õigused äh, on kahekordistunud ja et need ka on tagatud samamoodi viidati siin mitu korda erinevatele probleemidele. kõik need probleemid on täiesti asjasse puutuvad äh, vabadusel, turvalisusel ja õigusel põhineva ala puhul, ka selle ala loomine on juba ju kümme aastat käigus olnud, kõik sai alguse Amsterdami lepingust, kui äh, kolmas sammas oli alles embrüo tasandil Tamperes sai sellest juba siis väga konkreetne dokument ja nüüd tehakse Stockholmi programmiga suisa tiigrihüpe kogu selles protsessis ja põhjus, miks tegemist on äh, nii suure läbimurdega, on see, et enam ei ole tegemist institutsioonide vahelise koostöö alla mineva temaatikaga, vaid tegemist on tõsise Euroopa koostöövaldkonnaga. seadusandluse äh, loob äh, siis Euroopa Parlament, tehes tihedat koostööd äh, rahvusparlamentidega. terve rida väljakutseid, raskuseid, terve rida aspekte, mis tuleb kaalumisele võtta, tuleb siis nüüd esile tänu sellele Stockholmi programmile see tähendab seda, et kõik need liikmesriigid, kes on õigusega uhked oma põhiseaduslike traditsioonide pärast, on valmis koondama oma jõupingutused ja kõik teavad ju, et tänastele väljakutsetele ükski liikmesriik enam üksi vastu astuda ei suuda. ja selleks, et kodanike ootustele vastu tulla